kes on ajakirjanik, poliitik ja naisajakirjanike, kettide naisajakirjanike ühingu president, samamoodi nagu ka Jeemeni noorte revolutsiooni organiseerijas. see on väga tähtis asi, mida te teete viimati nimetatu on üks kolmest naisterahvast, kes kohe-kohe saab selle aasta Nobeli lau-, pre-, rahupreemia oma võitluse eest naiste õiguste tagamisel. ma käisin Türgis ametlikul viisil, kohtusin seal pre-, presidendiga, e, parlamendiliikmetega, samamoodi nagu ka kodanikuühiskonna liikmetega ma rääkisin ka patriarhiga kristlaste olukorrast Türgis ja minu põhiliseks eesmärgiks oli jätkata läbi